Äh, viie parlamendi poolt vastu võetud teksti korrigendumid vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõikele neli on need korrigendumid äh, vastu võetud, kui äh, hiljemalt kahekümne nelja tunni jooksul ei ole esitatud taotlust kas neljakümne saadiku või kahe fraktsiooni poolt, et need pannakse hääletusele ja korrigendumid avalikustatakse selle istungi protokollis Äh, pärast äh, juulikuise äh, istungjärgu peatamist olen ma koos ülemkogu eesistujaga allkirjastanud kaheksa dokumenti, mis